järgmine päevakorrapunkt, suulised küsimused nõukogule ja komisjonile teenuste direktiivi rakendamise kohta. kuna selles arutelus osalevad uued osavõtjad, ma tahan teile meenutada, et meil on väga suur äh, ajanappus tekkinud ja ma palun teil kõne eest kinni pidada ja kõigepealt annan selle küsimuse autorile, härra Haaburile aega viieks minutiks proua president, äh, minuks on suur au äh, esimest korda võtta sõna kojas pärast seda, kui mind on valitud siseturukomisjoni esimeseks ja esitada see küsimus selles komisjonis esitatud kõikide poliitiliste fraktsioonide koordinaatorite nimel. mul on hea meel, et väga paljud komisjoni liikmed on tulnud kohale, et meid toetada ja osaleda selles arutelul. ma ei usu, et koja liikmetel on vaja meenutada teenuste direktiivi tähtsust, mis äh, vabastas siseturu võimalused sektoris, kuhu kuulub umbes seitse protsenti Euroopa majanduse. kui palju töökohti selle aitab luua ja kui palju ta aitab kaasa dünaamilisele arengule, arvestades praegust olukorda Äh, see on väga äh, laialdane direktiiv, sellel on väga palju erinevaid aspekte, see on mitmetes valdkondades äärmiselt keeruline ja vajab suurt tähelepanu. ning selle direktiivi ülevõtmine äh, järjepidevalt ja terviklikult on elulise tähtsusega. selle direktiivi keskmeks on asjaolu, et liikmesriigid kohustavad kõrvaldama takistused äritegevusele ja võtavad kasutus ja kõrvaldavad ka need meetmed oma siseriiklikust õigusest, mis diskrimineerivad ettevõtteid. uskuge mind, on olemas sadu seadusandlikke ettepanekuid ja erinevaid seadusakte liikmesriikides, mis vajavad muutmist selle ettepaneku valguses ja kui kõik kolleegid ei ühenda jõud selle saavutamiseks ja kõik riigid ei ühenda jõud selle tegemiseks, jääb diskrimineerimine alles. sellega tuleb järjepidevalt tegeleda, vastasel juhul need barjäärid püsivad. ja seetõttu ma tahan kõigepealt äh, avaldada tunnustust komisjonile, kes on etendanud juhtrolli kogu selle protsessi juhtimisel ja koordineerimisel äh, liikmesriikides selle ülevõtmisel ma tahaksin tänada nõukogu ja mitmed eesistujad, kes on juhtunud nõukogu pärast seda, kui see direktiiv vastu võeti aastal kaks tuhat kuus. tippkohtumistel on üles kutsutud selle direktiivi järjepidevale ülevõtmisele ja mul on hea meel näha ka äh, ministrit tänase ja äh, kui muljet alada oli Rootsi tegevus, kui me käisime äh, septembris Rootsis ja nägime, kuidas sellega tegeletakse. see on eeskujuks paljudele teistele, kuidas nad tagavad, et avaliku sektori asutused Rootsis kõikidel tasanditel mõistavad, millised on kohustused neil vastavalt Euroopa õigusele on. meie küsimus täna aga keskendub konkreetsemalt sellele, mis meie arvates on üks kõige olulisemaid aspekte, mis tuleb juurutada. liikmesriigid on kohustatud oma siseriikliku õiguse läbi vaatama, et äh, välja selgitada diskrimineerivad aspektid. kuid ülevõtmine tähtaeg kahekümne kaheksas detsember on alles nende takistuste eemaldamise alguseks, sest nüüd iga riik peab koostama ettepanekute loetelu nendest diskrimineerivatest aspektidest äh, ja kui nad tahavad neid põhjendada, see on vastastikuse hindamise protsessi osaks, see on täiesti uus, mis tähendab seda, et teistes liikmesriikide vastavad ametivõimud hindavad teisi liikmesriike ja annavad omapoolseid ettepanekuid. me jälgime seda protsessi suure huviga ja me tahaksime kuulda ka, kuidas komisjon kavatseb sellele protsessile kaasa aidata, kuidas nõukogu seda toetab ja me tahame ka kinnitust et see protsess ei toimu kinniste uste taga, sest tarbijad, ettevõtjad ja teised huvitatud sidusrühmad on huvitatud sellest, kuidas protsess toimub ja läbi viiakse. me tahame näha loetelu nendest määrustest ja siseriiklikest seadustest äh, äh, ja nende sätetest, mida liikmesriigid tahavad säilitada. teiseks, kui me räägime infost ja menetlusele juurdepääsust elektrooniliste vahendite abil ühtsete kontaktipunktide loomine ettevõtjatele on äh, epohhi loov ettepanek Euroopa direktiivis. liikmesriigid on kohustatud tagama informatsiooni edastamise ning juurdepääsu ettevõtjatele, et nad saaksid nende süsteemide abil oma äri ajada. on vaja luua täielik terviklik süsteem ja meie küsimused on sellised ja me vaatame nüüd proua Ferrero Valneri poole vastamaks küsimusele, mis võib-olla ei ole nii tuttav talle, kuid me siiski äh, saadame oma tervitused Charlie McRaevile kõikidelt. on oluline siiski mõista, ähm, millest lähtus meie komisjon meie jaoks see tähistab protsessi algust, mis kestab järgmised viis aastat, mille käigus tuleb teostada järelevalvet ja avaldada poliitilist survet liikmesriikidele selle protsessi läbiviimiseks. ma, ma tahan öelda, et ma olen pettunud, et äh, konkurentsinõukogus septembris äh, ilmnes vastavalt komisjonile, et mõningates liikmesriikides ei ole küll võetud kohustused äh, leidnud väljundit tegevustes. me soovime sellest direktiivist kasu saada ja kohe nüüd. tänan, härra Harma, on hea näha teid täiskogul teie uues äh, rollis ja ma annaksin nüüd sõna järjele proua Malmströmi nõukogu nimel. Äh, suur tänu, suur tänu ka härra Harbarile ja IMCO komisjonile, siseturukomisjonile, mis tõstatas selle küsimuse härra Haabaru ütles juba, et teenuste vaba liikumine on üks siseturu alustalasid, sellepärast et teenused moodustavad umbes kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti Euroopa majandusest ja tööhõivest. tegemist on väga tüümilise ja kiiresti kasvava majandusvaldkonnaga, mis mängib kindlasti väga suurt rolli ka tulevikus kuid teenuste vaba liikumine siiski päris hästi veel ei toimu ja on väga palju erinevaid asju vaja ära teha selleks, et kaubandustõkked kõrveldada. peale selle tuleb meil tagada veel ka teenuste piiriülest pakkumist ja lihtsustada selle pakkumist. komisjon kindlasti kommenteerib veel seda küsimust, kuid mina võin eesistuja nimel öelda, et on terve rida küsimusi, mida esitati ühe puhul es-, üheks esimeseks küsimuseks oli olukorra analüüs, reeglite analüüs ja siin on väga tähtis paika panna see, et iga ettevõte võib igas liikmesriigis oma teenuseid pakkuda, tuleb öelda, et diskrimineerida ei tohi ja me peame lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest. kui analüüsid on läbi viidud, siis on meil kindlasti võimalik ka teenuste valdkonda parandada ja bürokraatilisi tõkkeid seal vähendada ning me loodame, et kahekümne kaheksandaks detsembriks on kõik vajalikud otsused vastu võetud. siin küsitleti väga palju erinevaid küsimusi, näiteks need rahvusvahelised kontaktpunktid. siin on probleemiks pädevuste küsimus, me päris täpselt veel ei tea, kes vastutab paljud teenusepakkujad saavad oma teenuseid pakkuda interneti kaudu ja meil tuleb siis ka suhelda litsentsi väljastavate asutustega. siin on väga tähtis sisse viia ka e-elektrooniline administratsioon ja järgmisel nädalal toimub ka seminar selle kohta, et me ja me üritame seal parimaid võimalusi välja töötada. liikmesriik riigid on saanud komisjoni toetuse komisjon on korraldamas tervet rida seminare selle kohta, kuidas oleks võimalik seda elektroonilist administratsiooni kohaldada. ka keeleküsimused on tähtsad küsimuseks. me kujutame endale ette, et informatsiooni võib anda ka teistes keeltes kui ka riigikeel. see ei ole küll nõudena direktiivi kirja pandud, kuid oleks väga hea, kui nõuded oleksid esitatud mitmes keeles, sest niimoodi on võimalik äh, liikmesriikidel ka mittekodanikke või teistel turgudel tegutsevaid ettevõtteid ja teenusepakkujaid informeerida. siis küsimus selle kohta, kas liikmesriikidel on võimalik direktiiv õigeaegselt kohaldada. ma loodan, et see tõesti õnnestub. kõik liikmesriigid on öelnud, et nad jõuavad tööga õigel ajal lõpule. ja me oleme valmis pakkumas ka poliitilist abi, see on ka väga tähtis, eriti just äh, direktiivi rakendamisel mis on kõige suuremaks väljakutseks? Ähm, nimelt äh, teenuste direktiiv on väga-väga põhjalik ja seepärast on ta väga tähtis. meil on äh, terve rida struktuure, mis tuleb üles ehitada ja seda tuleb teha tõhusalt ja väga palju tuleb teha ka ümberorganiseerimistööd. administratsiooni ja haldust tuleb äh, reformida. on terve rida reegleid ja me üritame lahendusi leida selleks, et kõik mis on ette nähtud, oleks võimalik ka kohaldada. peale selle tuleb ametiasutusi ka koolitada selleks, et nad saaksid neid nõudeid ellu viia. üheks suureks väljakutseks on kindlasti ka selle ühise kontaktpunkti loomine ja selle töö käivitamine. huvigrupid, kas nemad on kaasatud, see oli järgmine küsimus. see on jällegi väga tähtis küsimus on tähtis, et eh, huvigruppidega peetakse dialoogi. selleks, et huvigrupid saaksid eh, teenuste direktiivist ka aru ja saaksid ka aru, milliseid eeliseid see neile pakub. see dialoog on tõesti keskseks eh, küsimuseks. paljud huvigrupid on kaasatud läbirääkimistesse, meil on välja töötatud võrgustik, kus neile antakse siis ka informatsiooni. paljud liikmesriigid on teinud ettepaneku äh, erinevate huvigruppide kaasamise osas. proua president, ma tänan teid selle huvi eest, mida Euroopa Parlament on teenuste direktiivi osas üles näidanud ja selle teenuste äh, direktiivi kohaldamise osas. tänan kõiki partnereid, kes on meiega teinud koostööd ja ma loodan, et see koostöö kujuneb viljakaks ka tulevikus. me kindlasti kontrollime, et liikmesriigid seda direktiivi ka tõesti õigesti ja hästi kohaldaksid tähtis on see, et direktiiv töötati välja õigel ajal ja kindlasti on suure tähtsusega, eriti just nüüd majanduskriisi oludes. direktiiv on heaks ja tähtsaks meetmeks ettevõtete toetamisel ja majanduskasvu loomisel. suur tänu, nüüd sõna volinikul. proua president kallis eesistuja, kallis härra Haabol, lugupeetud saadikud, ma tahan tänada Euroopa Parlamenti selle väga õigeaegse suulise küsimuse eest. tänan ka härra Charlie McCreevy oma kolleegi nimel teid. nüüd äh, teenuste direktiivi rakendamise seis. kaks kuud enne rakendustähtaega on tõesti õige aeg vaadata Mm, tehtud tööle, võtta kokku mm, asjade seis. teenuste direktiiv on üks kõige tähtsamaid algatusi, mis viimastel aastatel vastu võeti. sellel on suur potentsiaal kaotada tõkked siseturu teelt ja moderniseerida meie avalikku haldust ja korralik rakendamine on veel eriti aktuaalne praeguses majandusolukorras. Te teate seda kõik väga hästi ja Euroopa Parlament ja IMCO komisjon mitte ainult ei ole peatähtsat rolli mm, etendanud selle vastuvõtmisel võimalikkuseks saamisel, vaid te olete olnud huvitatud ka pidevast seirest ja sellest tööst, mis toimub liikmesriikides direktiivi rakendamisel. meie omalt poolt komisjonis oleme oma kohustused täitnud ja soodustanud rakendusprotsessi, sellest juba räägiti. me oleme tõsiselt võtnud liikmesriikide soove saada tehnilist abi ning me oleme tõesti kõvasti vaeva näinud ja suuri summasid kulutanud, et liikmesriike toetada. üle kaheksakümne kahepoolse kohtumise toimus kõikide liikmesriikidega ja ekspertide rühmad toimus, tulid kokku möödunud kolmel aastal üle kolmekümne korra Brüsselis aga komisjon ei saa liikmesriikide tasandil eh, seda direktiivi rakendada, see on ikkagi liikmesriikide roll ja nemad peavad võtma üle teenuste direktiivi ja see on olnud raske nende jaoks. see on olnud eh, väljakutseid esitav, sest tuleb eh, ellu viia mitmed suuremahulised projektid, nagu näiteks ühtsed kontaktpunktid luua ning üle vaadata ja lihtsustada õigusakte, mis puudutavad teenuseid see on olnud äh, raske, sest on vajanud tõhusat, intensiivset äh, koordineerimist äh, liikmesriigi tasandil, piirkondlikul tasandil ja kohalikul tasandil liikmesriigis kuidas siis on asjade seis, pool eh, liikmesriike näikse eh, suudavad teenuste direktiivi aasta kaks tuhat üheksa lõpu tähtajaks rakendada või kahe tuhande kümnenda aasta alguses rakendada. mõned liikmesriigid võib-olla ei jõua seda teha selleks ajaks eh, ja peab ütlema, et kodanikud ja äriühingud ei ole sellega rahul, sest nad tahavad kasutada oma õigusi siseturul ehkki olukord ei ole sugugi eh, ebatavaline võrreldes teiste siseturudirektidega, ometi pisut muret olukord tekitab, aga samas on vaja ka arvesse võtta seda, et võib-olla eh, rohkem kui teiste direktiivide puhul oli liikmesriikidel vaja eh, ületada väga palju raskeid juriidilisi ja praktilisi probleeme ja me loodame, et järgmise aasta alguseks saavutame ellurakendamise, siis on see üsna, üsna hea. pea kõik liikmesriigid on lõpule viinud skriinimise protsessi oma õigusaktide puhul, mõned veel skriinivad edasi oma õigusakte. nüüd kuidas on selline skriinimine aidanud direktiivi tõusele ellurakendamisele on praegu raske eh, hinnata. ülevõtmise tähtaeg ei ole veel möödunud ja liikmesriigid ei ole veel oma õigusaktides muudatusi välja pakkunud komisjonile, aga selge on see, et screen imise protsess peab olema põhjalik, eh, tagamaks, et liikmesriigide õigusaktid oleksid kõikides liikmesriikides siseturusõbralikud. ja see on tähtis ka, et meie teenuste sektor oleks konkurentsivõimeline nüüd, mis puudutab ühtseid kontaktpunkte. näib, et enamik liikmesriike saavad põhilised lahendused äh, praktikas ka aasta kahe tuhande üheksa lõpuks. aga liikmesriigid peavad jätkuvalt arendama ja moderniseerima neid ühtseid kontaktpunkte, mis pikemas perspektiivis tõesti muutuvad täieõiguslikeks e-valitsuskeskusteks ja selles mõttes on komisjon nõus, et on vaja täiendavat informatsiooni anda ja on vaja rääkida mm, äh, ka maksuküsimustest, töötajate õigustest, sest äh, lihtsalt äh, ettevõtted peavad teadma, millised reeglid hakkavad kohalduma, aga see kõik ei ole kohustusliku iseloomuga direktiivi kohaselt. me oleme nõus, et ühtsed kontaktpunktid koguvad seda informatsiooni ja vajavad selleks abi. mõned liikmesriigid on juba palunud seda. nüüd, mis puudutab direktiivide rakendamist sotsiaalteenuste vallas, sel määral, mil määral direktiiv seda puudutab, siis meil ei näi, et siin oleks erilisi probleeme tekkinud direktiiv sisaldab mehhanisme, mis tagavad mm, nende teenuste eripära arvestamise. ja lõpetuseks minu arvates on selge, et eh, sidusrühmad on etendanud peatähtsat osa kogu rakendusprotsessi käigus. Nad on vaadanud, mida liikmesriigid teevad väga tähelepanelikult ning on olnud kaasatud rakendustesse erineval viisil ja me oleme kindlad, et sidusrühmadega konsulteeritakse ka järgmisel aastal, kui hakatakse hindama äh, Eh, rakendamise tulemusi. nii et meil on vaja leida meetodid, mis tagavad, et see konsultatsiooniprotsess on väga konkreetne ja sihipärane. ning lõpetuseks, härra president, paljudes liikmesriikides on toimunud avatud konsultatsioonid eelnõu üle siis, kui toimus selle direktiivi kallal töö. mõned huvirühmad on lausa öö, eh, ka e, ülevaatusi korraldanud rakendamise erinevatest etappidest. E, olgem realistid ja olgem ausad, väga palju tuleb veel ära teha rakendamise koha pealt ja need liikmesriigid, kes on praegu mm, teistest maast, peavad rohkem vaeva nägema. aga ma olen veendunud, et klaas on rohkem kui pool täis. aga täitkem seda rohkem ja kiiresti köszönöm szépen, asszonyom, időközben átvettem az elnökséget. suur tänu, proua volinik, ma võtsin üle juhtimise ja kui te lubate, siis ma juhiksin meie täiskogu istungjärgi edasi ungari keeles. ma tänan veel kord proua volinikku ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna. kõigepealt saab sõna härra Schwab Rahvapartei nimel, kaks minutit. härra president, kallid kolleegid, see, mida me komisjonilt ja nõukogult kuulsime, on tegelikult julgustav. Euroopa seisab rahvusvahelises konkurentsis ja ka Euroopa teenusepakkujad peavad oma koha leidma ning ennast selles konkurentsis läbi suruma. ja selle direktiivi eellugu paljud meist teavad, sest väga paljud aitasid selle loomisele kaasa ja kui me nüüd kogu seda protsessi vaatame, siis ma arvan, et äh, täna on julgustav kuulda, et klaas on poolenisti täis või ka poolenisti tühi. ja proua nõukogu eesistuja, teile ma tahtsin öelda, et parlament mitte ainult ei mänginud rolli, vaid kavatseb seda teha ka tulevikus. ja tähtis on see, et äh, me küsisime ka teie käest, kas need kohustused, mida te võtsite endale ja mida liikmesriigid endale võtsid, mõeldes sellele ettepanekule, kas need kohustused on nüüd ka täide viidud? ja mis puudutab Rahvapartei fraktsiooni, siis Rahvapartei fraktsioon lähtub ikkagi veel sellest, et te teete kõik järgnevatel kuudel selleks, et see direktiiv õigel ajal jõustuks. meie hindame seda direktiivi Euroopa kodanike ja töövõtjate seisukohast ja me vaatame väga täpselt, kuidas liikmesriigid omavahel asja reguleerivad ja kui läbipaistev see protsess on. ning me kontrollime ka, kas tõesti liikmesriigid äh, on siseturu raames viinud sisse kõik nõuded, mis on direktiiviga ette nähtud me vaatame tulevikus, nii nagu ka minevikus, seda, äh, kas kõik on lepingutega kooskõlas ja me kindlasti lähtume ka sellest, mida Euroopa Kohus on selles küsimuses öelnud ma loodan, et kõik on aru saanud, tegemist on Euroopa pädevusega, mitte Euroopa liikmesriikide pädevusega. siis nüüd see elektrooniline administratsioon, mida siin mainiti. meie tervitame seda, kuid otsustavaks on meie arvates siiski see, kas teenusepakkujad saavad pakkuda lihtsalt ja tõhusalt oma teenuseid ja kas neil on võimalik interneti teel kõik load saada ja kas äh, internetilehekülgede taga on tõesti ka inimesed, kes täpselt teavad, mida nad teevad ja kes on võimalik, kes on võimelised ka äh, teenusepakkujaid probleemide puhul aitama? daamid ja härrad, lõpetuseks tahtsin öelda, et parlament toona oma aruteludes toonitas seda, et meil on vaja kogu turgu hõlmavat süsteemi mille puhul ei ole meil administratiivseid, poliitilisi ega ka bürokraatlikke tõkkeid, sellepärast ma loo-, loodan, proua nõukogu eesistuja, et kolmekümne esimeseks detsembriks see direktiiv ka jõustub, aitäh! suur tänu ja nüüd järgmiseks sotsiaaldemokraatide nimel aga ah, siiski enne tahaksin öelda, et Äh, ma tahtsin teile küsimus, teil oli võimalus veel küsimusele vastata, aga kuna te rääkisite pikemalt kui lubatud, siis ma ei luba seda küsimust esitada. nüüd proua Gebhardt, palun. suur tänu, suur tänu, et meil on võimalik täna sellest väga tähtsast küsimusest rääkida. tahaksin ühte asja väga selgelt välja öelda meie parlamendina mitte ei mänginud ainult oma rolli, vaid me hoolitsesime ka selle eest, et välja töötati hea kompromiss selle teenuste direktiivi osas. ja see kompromiss lähtub äh, töövõtjate õigustest, nende tagamistest ja ka teenustest. see oli tegelikult alustalaks üldse kui me seda direktiivi välja töötasime ja mul on mõned küsimärgid ja mulle tundub, et nendele küsimustele siiamaani ei ole ka vastatud. nimelt oleks väga kahju, kui selgub, et tõsi on see, mida ma olen nii ühelt kui teiselt poolt juba kuulnud, nimelt et on liikmesriike, kes teenuste direktiivi kohaldamist kasutavad selleks, et seda tasakaalu, mida meie välja töötasime õigusloomelises projektis, siiski segamini lüüa ja seda niimoodi, et nad äh, ei austa täielikult äh, töövõtjate õigusi, nii nagu need on kirja pandud teenuste direktiivi. ja ma ei mõtle siin mitte ainult töötingimusi, vaid mõnedes riikides äh, on tegemist suisa defineerimisküsimustega. no olen kuulnud, et definitsioone kirjutatakse ümber ja seda väga koomilistel põhjustel. ikka selleks, et mitte teenuste direktiivi rakendada nii, nagu see meie laudadelt nendeni jõudis, siis mulle tundub, et Euroopa Komisjoni käsiraamat ei ole mitte üldse abistav, sellepärast et ta läheb täiesti vales suunas. Need eelnimetatud näited näitavad, kui tähtis on, et meil oleks õiguslik raamistik teenuste direktiivi jaoks, selleks, et sotsiaalsed õigused, tööõigused oleksid ka igal pool sajaprotsendiliselt kaitstud. millegi muuga me ei saa nõustuda. küsin liikmesriikidelt, kas nad teenuste direktiivi kohaldamisel, rakendamisel on arvestanud ka huvigruppidega, ametiühingutega, ja ka sotsiaalsete teenustega, see on küsimus, mille me esitasime ja millele ma siiamaani pole vastust saanud. ja ma tahaksin teada, mis on vastus sellele küsimusele, aitäh! suur tänu, järgmiseks äh, kolleeg Kreutzmann. jah, suur tänu! komisjoni vastus ei ole mitte ainult julgestav, nagu ütles kolleeg Schwab, vaid suisa pettumust valmistav sellepärast, et teenuste direktiivi rakendamise puhul ainult viiskümmend protsenti liikmesriikidest peab ajakavast kinni, see tähendab aga seda, et teine pool ei ole üldse mitte nii kaugele jõudnud ja kui ma mõtlen Saksamaa peale, siis ma tean, et üksikud liikmesriigid on praegusel hetkel seda direktiivi rakendamas ja oma liidumaal minu koduliidumaal toimus teisel septembris alles esimene lugemine, nimelt äh, Reini ja Paltsimaal oli lugu nüüd selline ja te kujutate endale kindlasti ette, kolmekümne esimeseks detsembriks ei jõuta veel mitte kaugele. otsustav meie jaoks on aga see, kuidas direktiivi kohaldamine nüüd toimub, sest kui siin on lõikes kolmteist öeldud, et load ja administratiivsed nõuded ei tohi olla ehmatavad ja nad bürokraatlikud tõkked ei tohi olla viivitavad või liiga suured, siis meil tuleb hoolitseda selle eest, et tõesti reaalses elus see nii ka on. tähtis on see, et meil oleks piisavalt palju inimesi, kelle poole pöörduda, kas need inimesed saavad täpselt aru nõuetest, kas nad on piisavalt palju kursis ka administratiivsete nõuetega, selleks et seda direktiivi oleks võimalik ka ellu viia. ja ma kahtlen, et asi niimoodi ei ole. ja nüüd peaks siseturukomisjon küsima, millised äh, liikmesriigid on punase tule osas, millised on need viiskümmend protsenti riikidest, mis on direktiivi juba kohaldanud ja me peaksime läbi viima võrdlevaid analüüse ja me peaksime mõtlema sellele, kas me kuidagi saaksime karistada või sundida neid riike, mis on maha jäänud, ka suuremaid edusamme tegema ma kardan, et esimeseks jaanuariks see direktiiv ei jõustu ja sellest on väga kahju, sellepärast et kohaldamiseks anti liikmesriikidele neli aastat aega, aitäh! suur tänu, härra Kreutzmann! ja järgmiseks kõnelejaks on Tadeusz Šimanski, üks minut, palun. suur tänu, daamid ja härra, selles arutelus tahaksin ma esitada järgmise küsimuse. milline on olnud kriisi mõju selle direktiivi ülevõtmisele minu kodumaal Poolas, vaatamata kriisile ja teistele muudatustega seotud raskustele, meil õnnestus äh, ette valmistada teenuseid puudutav seadusakt, mis tugineb suurel määral vabaduse põhimõttele hotellimajanduses, äh, käsitöönduses, äh, lähtutakse vaba konkurentsi põhimõtetes. kahe tuhande kuuendal aastal saadud kompromiss eeldas, et sellised valdkonnad ei ole direktiivi reguleerimisalas, aga nüüd ma tahaksin küsida, milline on äh, olukord nüüd? kahe tuhande kuuendal aastal arvati, et tuleb veel vastu võtta täiendavad seaduseaktid äh, üldhuviteenuste teatud kategooriate osas ning viidates voliniku sõnadele, et klaas on pool täis, kas tuleb veel teine klaas? suur tänu, härra Šimanski ja nüüd proua Svensson, üks minut. suur tänu härra president. kompromiss, mis välja töötati kahe tuhande kuuendal aastal, selle puhul sotsiaaldemokraadid hoidsid ennast tagasi, sellepärast et muidu ei oleks kokkuleppele jõutud. niimoodi on härra Haabor kirjutanud ühes pressiavalduses, ma tsiteerisin seda praegu komisjon ütleb, et äh, tööseadused erinevates liikmesriikides ei ole ühtsed ja ettevõtted kannatavad selle all. nii et äh, direktiiv võiks seda probleemi kõrvaldada, aga samal ajal ei ole võimalik direktiiviga sekkuda riiklikesse tööseadustesse. komisjon on öelnud, et äh, ettevõtjatel ei ole kindlat seisukohta. meil on aga vaja selles küsimuses selgus majja luua tööõiguses on kindlad sätted ja ma ei näe siin mitte mingit muud lahendusteed kui see, et me töötame välja selged kriteeriumid korraliku juriidilise protokolli, kus on täpselt reeglid kirjas ja mis kehtiksid kõikidele. suur tänu, proua Svensson! nüüd saavad ülejäänud äh, sõnasoovijad sõna kõigepealt kaks minutit, proua Komilara. suur tänu, president. kõigepealt ma tahan öelda, et teenuste direktiiv pakub Euroopale võimaluse lõpule viia siseturu kujundamine äh soodustades kaubavahetust Euroopa Liidus. see võimaldab valitsustel kooskõlastada oma tegevusi ning äh, vähendada Euroopa Liidus erinevate tehingutega kaasnevaid kulusid. kui me äh, vaatame, millised on erinevad haldusmenetlused siis tuleb lihtsustada äh, teenuste osutamise pakkumist teistes liikmesriigis, mis tähendab seda, et see toob kaasa automaatselt majanduskasvu ning stimuleerib Euroopa majandust praegust kriisile ajal. teenuste direktiiv, mille parlament vastu võttis ja nõukogu heaks kiitis kahe tuhande kuuendal aastal, moodustab äh, Lissabonis strateegia ühe osa ja tegeleb nende küsimustega, mis on olnud aktuaalsed viimased kümme aastat. meie peamiseks prioriteediks oli muuta Euroopa majandus kõige konkurentsivõimelisemaks maailmas, lähtudes teadmustepõhisest majandusest. majanduskriis, äh, mis praegu valitseb, on sundinud Euroopa Liitu ähm, tegelema raskete küsimustega ka institutsioonide tasandil ja samal ajal käsitlema ka selle direktiivi täielikku ülevõtmist. ja seda palju äh, mastaapsemalt, kui see alguses vastu võeti. praegusel etapil me ei räägi mitte sellest, et me peame äh, selle direktiivi kohaldamisel järgmisesse etappi astuma, vaid sellest, et Euroopa peaks olema paremini teadlik oma vahenditest ja neid vahendeid paremini ära kasutama. suur tänu. järgmiseks kõnelejaks on proua Vernjo. proua minister, proua volinik, kallid kolleegid, alates teenuste direktiivi vastuvõtmisest ja nendest elavatest aruteludest on mõned asjad siiski unustusse vajunud, kuid ma arvan, et see, mis puudutab rakendamist, siis meil tuleks nendele küsimustele rohkem tähelepanu pöörata. kuna direktiivide, äh, teenuste direktiivi elluviimine on siiski väga tähtis ja eriti sotsiaalsete valdkondade jaoks. teenuste direktiivi vastuvõtmiseks, võtmise eesmärgiks oli ju aidata neid inimesi, kellel on probleeme. ja ma arvan, et teenused kuuluvad kõikide riikide sot-, sealsetesse seadustesse. teenuste direktiivi rakendamine on ka Euroopa Liidu huvides. teatud riigid nagu näiteks äh, Prantsusmaa kasu, ei kasuta direktiivi kohaldamist äh, olukorra liberaliseerimiseks meil on vaja Euroopa tasandil teenuseid ja mitte ainult definitsiooni selle kohta. suur tänu, järgmine kõneleja on äh, Krahh Vinna Tuun ja Hohenstein. E, suur tänu, president. teenuste direktiivi Äh, nõuetekohane rakendamine siseturul on oluline mitte ainult Euroopa ettevõtjatele, kes tegutsevad siseturul, vaid ka tarbijatele. teenuste direktiiv, mille ülevõtmiseks anti kolm aastat ja praegune olukord näitab, et see ei toiminud ja mitte kõik liikmesriigid ei suuda seda korralikult lõpule viia mis tähendab, et meil on vaja suurepärast kooskõlastamist ja koordineerimist Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonide tegevuse vahel, et direktiiv nõuete kohaselt üle võtta kõikides Euroopa liikmesriikide käesoleva aasta juunis tehti vastavad ettepanekuid, kuidas tõhustada eh, siseturu toimimist ma isiklikult leian, et selle rakendusprotsessis me peaksime tegema täiendava sammu ja seetõttu siseturu scoreboard'i raames me tegime ettepaneku korraldada vastav foorum, kuhu kutsutakse Euroopa Liidu institutsioonide esindajad, liikmesriikide esindajad ja teised huvitatud osapooled. selleks, et võtta kohustused nimetatud direktiivi rakendamiseks, selleks, et oleksid head ülevõtmis- sätted ja meetmed, see direktiiv on äärmiselt oluline, et see foorum oleks kohaks, kus Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid omavahel vahetada parimaid tavasid ja samuti ka Euroopa institutsioonidega. ma tahaksin, et sellel foorumil keskendutakse siseturu toimimisele, sest meie vastutame selle turu toimimise eest ja me peame kaasama sellesse ka kodanikke. kuid sellega kaasneb väga palju probleeme, ma olen nendest täna väga pikalt rääkinud siin ja sellest ajendatuna minu järgmine küsimus. kas liikmesriigid on mõelnud koostööle komisjoniga selles küsimuses? kas neil on õnnestunud ellu viia komisjoni ettepanekuid? kas komisjon kaalub uusi lahendusi, uusi teid. kas komisjon on ära kasutanud kõikvõimalikud vahendid nende liikmesriikide toetamiseks, kellel on tekkinud raskusi direktiivi ülevõtmisega, kas on mingi uudseid ideid selles valdkonnas? suur tänu, järgmine kõneleja on Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist härra Kresh. suur president, ma tänan härra president, on väga murettekitav, see, et kontaktid kohalike omavalitsusega kinnitavad, et mõnedes liikmesriikides veel ei teata, mis neid ootab, kui see direktiiv jõustub. paljud ei tea sellest, et on neli vabadust eh, ja puudub ka informatsioon selle kohta, mida teha Äh, finantsteenuste alaste äh, regulatsioonidega, samuti elektroonilisi teenuseid ja transporditeenuseid reguleerivate aktidega. näib, et lihtsalt ei suudeta Äh, litsents õigeaegselt välja anda ja kõiki protseduure läbi teha. tähtis on, et komisjon tuleks appi nüüd kohalikele omavalitsustele ja piirkondlikele omavalitsustele. tähtis on ka see, et Euroopa Parlament oleks jätkuvalt kaasatud kogu protsessi ka pärast direktiivi ellurakendamist, kui me tõesti tahame, et et direktiivi rakendamisel tõesti järgitaks seda, mis me parlamendis kokku leppisime. suur tänu ja nüüd härra Liberatski, üks minut Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist. ma tänan, härra president, volinik. Eh, kriisi ajal me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et uusi töökohti luua ja konkurentsivõimet tõsta. meil on vaja, et hinnad väheneksid ja tähtis on lisandväärtust luua meie tarbijatele me oleme rääkinud siin ehitustöölistest, kes kardavad oma töökohtade pärast, ei ole vaja mingeid subsiidiume, on vaja töökohti. ma tean ühest pagaritöökojast eh, naaberriigis, kus tehti suuri investeeringuid aga siis kohalik omavalitsus võttis oma toetuse selle pagaritöötluse tagant ära, sest öö, lihtsalt kohalikud pagaritööstused, mis juba olid olemas, tõusid selle uue pagaritööstuse vastu. nimetagem asju omade nimedega, millised riigid siis ikkagi suudavad ellu rakendada selle direktiivi õigeaegselt ja millised mitte, meil on vaja täpselt teada. samuti me tahaksime teada, kuidas erinevad liikmesriigid rakendavad seda direktiivi suur tänu, härra Liberatski. nüüd järgmise viie minuti jooksul on võimalik kasutada vaba mikrofoni. meil on terve rida sõnasoovijaid, aga mul on võimalik sõna anda ainult viiele kõnelejale. kõigepealt äh, proua Hanslik, palun. kõnelejale mikrofoni. ma tänan, härra president, volinik ma olen nõus sellega, mida te ütlesite teenuste direktiivi kohta, nimelt et tegemist on ühe kõige tähtsama õigusaktiga viimastel aastatel. ja selle direktiivi rakendamine on ülimalt oluline. E, viimases e, parlamendi koosseisus, kus ma töötasin, ka selle direktiivi kallal, mulle meenub, kui suurt vaeva me nägime selle direktiivi teksti koostamisel ja ma toetan täielikult teenuste direktiivi ja ma äh, räägin alati ettevõtjatele, kui ma nendega äh, kohtun, et see direktiiv avab suured võimalused ettevõtjatele ja meie majandustele. aga äh, need võimalused peavad ka tõesti realiseeruma. meil on vaja käegakatsutavaid tulemusi ja seda on võimalik saavutada ainult siis, kui õigeaegselt see direktiiv liikmesriikide tasandil ellu rakendatakse. ja sellepärast ma ühinen eelkõnelejatega selles, et direktiiv tuleb rakendada pigem mm, rutem kui hiljem. ja tähtis on vaadata, kuidas liikmesriigid sellega toime tulevad. minu koduriigis Poolas öö, rakendatakse see direktiiv tähtajaks ja ma loodan, et tulu sellest tõuseb suur. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Hepp. ma tänan, härra president. Põhjamaade tööturumudel tugineb so sotsiaalpartnerite vahelistele kokkulepetele ja see mudel ei toimi siis, kui üks partner ja siin siis teenusepakkuja mm, eh, ei oma esindajat koha peal, kellega oleks võimalik läbirääkimisi pidada eh, teenuste direktiivi kohaselt peab saama sõlmida kollektiivlepinguid ja neid tuleb ellu viia vastavuses liikmesriikide õigusega. teenuste direktiivi ellurakendamine Rootsis on tekitanud mõttevahetuse selle üle, et kas on võimalik seada tingimusi teenuseid osutavatele firmadele ja minu küsimus on, kas direktiiv kuidagimoodi takistab vastuvõtvat riike tingimusi seadmast Eh, teenusepakkujatele, eh, et kas peab olema keegi ka kohapeal selles võõrustajariigis, kellega kokkuleppeid sõlmida? suur tänu, järgmisena saab sõna proua Figueiredo. president. ma tänan, härra president me ei tohi unustada selles mõttevahetuses, kuivõrd eh, suur tagajärg on selle direktiivi ülevõtmisel teenuste liberaliseerimisel erinevates liikmesriikides, eriti nendes liikmesriikides, kus sotsiaalsed tingimused on hapramad. ja see muudab praeguse kriisi veelgi raskemaks. ja seda kõikides liikmesriikides, kui kohe ei rakendata samme selleks, et kaitsta töötajate õigusi, sotsiaalseid õigusi ega kaitsta kõige kaitsetumaid elanikkonnakihtisid ja pak-, vastasel korral tekivad palju suuremad probleemid. liberaliseerimine võib suurendada vaesust, tööpuudust ja ebavõrdsust ja eriti e, kannatavad kõige kaitsetumad elanikkonna kihid, samas võidavad jälle multinatsionaalsed hargmaised firmad ja suured võimsad teenusepakkujad. kriisi ajal on üheks meetmeks selle direktiivi ülevõtmise edasilükkamine ja teenuste liberaliseerimise edasilükkamine. meil on vaja kõigepealt uurida, milline sotsiaalne mõju on selle direktiivi rakendamisel. suur tänu, härra Kellis. Eh, ma tänan. härra president, IMCO komisjon mind tuleb tänada, et ta juhtis tähelepanu sellele väga tähtsale küsimusele, nimelt teenuste direktiivi ellurakendamine. ja eriti majanduskriisi oludes on see tähtis, sest ei, seda ei tohi ära kasutada selleks, et protektsionismi edendada. nüüd laiemal rindel teenused ja tooted võivad olla tõukejõuks majanduse toibumisele ja Iirimaa on saanud kasu väliskaubandusega tegelemisest ja kui meil ei olnud seda võimalust rahvusvaheliselt eh, kaubelda ja me ei oleks avanud oma piire väliskonkurentsile, siis eh, ei oleks me edukad olnud ja meil ei ole olnud mitte mingisuguseid negatiivseid mõjusid sellel tegevusel meie kodumaistele teenustele, vastupidi, konkurents on ainult kasvanud ja innovatsioon on edenenud. nii et ma tootan sajaprotsendiliselt seda direktiivi ja kena, et keegi ütleb midagi head Äh, ka Charles McCreevy, minu sõbra, voliniku kohta. mis sest, et me oleme erinevates poliitilises parteides. suur tänu. meie järgmine kõneleja on proua Andres. Eh, tänan, president, volinik. me räägime teenuste direktiivist. nimetatud direktiivi eesmärgiks oli täiendada meie Euroopa projekti nelja põhivabadust. arvestades, et meil on täna oluline tähtpäev, eh, see direktiiv kiideti heaks kolm aastat tagasi ja esitati ka tähtaeg, milleks liikmesriigid pidi direktiivi üle võtma ja takistused kõrvaldama aeg on möödunud ja nüüd me peame vaatama, kes liikmesriikidest on selle üle võtnud, kes mitte ja nüüd ma tahaksin küsida komisjoni esindajalt, kas me vajame suuremat harmoneerimist ja kui jah, kas te kavatsete ka mingisuguseid seadusandlikke ettepanekuid teha äh, selles väga olulises direktiivis selleks, et harmoneerida turgu ning tagada äh, töötajate, kodanike ja tarbijate õigused? jah, suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja sõna saab proua Malmström selleks, et viie minuti jooksul see äh, küsimustele esi-, vastata, palun. tänan veel kord, et te tõstatasite selle olulise küsimuse, ma usun, et te olete kõik üksmeelel, et teenuste direktiiv on tähtis ja on aktuaalselt oluline, et see õigel ajal ja nii kiiresti kui võimalik rakendatakse. Rootsi eesistujana nagu ka eelnevad eesistujad on andnud endast parima tagamaks selle protsessi sujuvuse ja kiire toimimisse, meil on mitmeid arutelusid, on nõukogus olnud seminare ja mõttevahetusi ja see on olnud meie agendas pidevalt ja me oleme seda tagant tõuganud ja julgustanud. on jäänud peaaegu kaks kuud lõpliku tähtaja küsimus, äh, kes on maha jäänud, võib-olla enam ei ole võimalik lahendada, võib-olla neil on veel aega järele jõuda ja meie eesmärk ja ka komisjoni eesmärk on, et kõik riigid oleksid kahekümne kaheksandaks detsembriks selle direktiivi üle võtnud ja rakendunud. võib-olla tekivad teatud hilinemised, me muidugi mõistame seda hukka, kuid me tea, kutsume üles kõiki riike kiiresti tegutsema ja küsimus oli selles, kuidas need ühtsed kontaktpunktid hakkavad toimima, nad veel ei eksisteeri, nende eesmärk on kasutajasõbralikud, tõhusad tulemuslikult ning sisalda kõiki vajalikke andmeid, mis on vajalikud nii teenuste pakkujatele kui ka nende tarbijatele. liikmesriigid on selles küsimuses teinud koostööd komisjoniga, et äh, edastada kõikides keeltes vajalikku infot mis võimaldaks kodanikel ja tarbijatel saada vajalikku informatsiooni. paljud liikmesriigid on teinud omapoolseid jõupingutusi direktiivialase äh, info edastamiseks ja levitamiseks ja mõeldakse ka logo peale, äh, kuidas paremini oleks kasutajatel navigeerida erinevate veebilehtede vahel mõned liikmesriigid, kuigi see ei ole kohustuslik, hakkavad e-, e-, esitama informatsiooni ka tööõiguse ja töötajate õiguste kohta oma e, konkpunktidest. teenuste direktiivis tööõigust ei mainita ja töötajate lähetamist ka mitte ja tänu minu Rootsi kolleegi poole esitatud küsimusele, me tegeleme küll selle küsimusega, kus see jääb tänasest arutelust väljapoole teenuste direktiiv on oluline, see aitab kaasa teenusepakkijate tegevust, vaba liikumist, see soodustab investeeringuid, majanduskasvu, töökohtade loomist ja see on äärmiselt kasulik kodanikele kodanikud ootavad meilt, et see direktiiv rakendub nii kiiresti kui võimalik, sest see muudab nende elu lihtsamaks ja meie ülesanne on anda endast parim eh, selle täitmiseks. ma tahan tänada veel kord parlamenti, mitte ainult selle eest, et te olete omapoolse panuse andnud äh, teenuste direktiivi heakskiitmisele äh,, vaid ka sellest, et olete nagu valvekoerana jälginud selle rakendamist ja tõu-, tagant tõuganud komisjoni ja nõukogu aega veel natuke on jäänud ja loodetavasti järgmisel aastal me tuleme selle küsimuse juurde tagasi, kui Hispaania on eesistuja, kuid komisjon äh, hoiab sellel protsessil silma peal. tänan teid. suur tänu, proua minister Malmström ja nüüd annaksin sõna proua volinikule, proua Ferreira Valdnerile ka teil on viis minutit arutelu kokkuvõtmiseks. lugupeetud parlamendiliikmed, nagu juba varem mainitud, me oleme läbi arutanud kõik küsimused, mis olid asjakohased ja puudutasid erinevaid mõtteid, sotsiaaltagatisi ja teisi küsimusi me ei peaks seda arutelu taas avama, kuid tegelikult me peame pöörama pilgu liikmesriikide poole, et aru saada, kuidas nad on rakendanud või kavatsevad rakendada seda direktiivi ja meie käsutus olevate andmete alusel tundub, et enamik liikmesriike jõuab selle ülevõtmisega tähtajaks lõpule, nagu ma ütlesin, kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. seega võib öelda, et enamik liikmesriike on vähemalt valmis avama ühtsed kontaktpunktid ja valmis täitma halduskoostööalaseid kokkuleppeid ning täitma kohustusi. mõningatel juhtudel võivad tekkida küll äh, viivitused äh, õigusliku raamistiku loomisel. mis puudustab äh, läbivaatamise protsessi, mõned liikmesriigid on siseriikliku õigusaktide läbivaatamist kasutanud ka menetluste lihtsustamiseks ja arvestanud mitmesuguste muutustega. on liikmesriike, kes on jõustunud uued muudatused ja see sõltub erinevatest faktoritest, sealhulgas ka olemasolevast regulatiivraamistikust ja ka liikmesriikide äh, siseriiklikust korrast. föderaalsete riikide puhul on see olukord keerulisem Ja loomulikult see näitab ka, et liikmesriigid on valmis seadusi ja menetlusi lihtsustama mis puudutab aga nõuetekohast rakendamist, siis minu kolleeg Charlie McRivi on korduvalt juhtinud tähelepanu liikmesriikide valitsuste esindajatele, oma kolleegidele, kui tähtis on see rakendustegevus. ta on jälginud seda rakendusprotsessi ähm, väga tähelepanelikult koos oma talituse esindajatega. nagu ma ütlesin, on toimunud rohkem kui kaheksakümmend kahepoolset kohtumist liikmesriikide esindajate ja ekspertide komisjonid eh, said Brüsselis viimaste aastate jooksul rohkem kui kolmkümmend korda kokku. me oleme väga aktiivselt tegutsenud ja me jätkuvalt jälgime liikmesriikides toimuvat ja jätkuvalt osutame omapoolset tehnilist abi, kui liikmesriigid seda paluvad kuid lõppkokkuvõttes on samuti selge, see on liikmesriikide ülesanne teha vajalik töö ning eraldada vajalikud ressursid mis puudutab nüüd järgmist aastat, ma usun, et see saab olema kriitilise tähtsusega aasta, selleks et vastastikuse hindamise protsess, nagu direktiiv seda ette näeb, äh, toimib konstruktiivselt. tuleb hinnata see äh, selle seadusakti direktiivi rakendamise kvaliteeti, tuleb teostada järelevalvet ühtsete kontaktpunktide tegevuse üle ning saada tagasisidet äriühingutelt ja tarbijatelt ja lõpuks on oluline ka ära kasutada teisi täitevmehhanisme, teinekord, mõnikord ka rikkumismenetlust, kuid seda on praegu liiga ennatlik mainida. rääkides VKE-dest, siis me võime öelda, loomulikult me oleme teiega ühel meelel, et VKE-d moodustavad Euroopa Liidu majanduse selgroo. ja see on ka teenuste direktiivi üheks murepunktiks Eh, sellest direktiivist on kasu kõikidele äriühingutele, kuid kõige suurem kasu tõuseb VKE-dele. käesoleval VKE-d ah, sageli otsustavad eh, tegutseda ainult koduriigis, arvestades õiguslikke keerukusi ja raskusi ning eh, ah, informatsiooni puudulikkust. ja seetõttu teenuste direktiiv võimaldab kõrvaldada sellised mm, probleemid ja me peaksime tea-, komisjonide kasutuses oleva andmete alusel, et mitte ükski liikmesriik ei kasuta teenuste direktiivi selleks, et äh, halvendada töötajate õigusi. teenuste direktiiv ei käsitle töötajate õigusi. see oli selle praktilise poliitilise kompromissi tagajärg, mis saavutati teie äh, nõukogu ja parlamendi vahel. ja lõpetuseks, president Euroopa Parlament ja ma tahan veel kord korrutada, on olnud võtmetähtsusega partneriks teenuste direktiivi äh, äh, ajaloo jooksul. viimase kolme aasta jooksul on komisjon pidanud vajalikuks äh, teie teavitamist rakendamisprotsessist ja meie tööst liikmesriikidega ja nagu varem mainitud, see on endiselt võtmetähtsusega tegevuseks, et äh, siseturg toimiks paremini, et me ta suudaksime tagada majanduskasvu ja töökohtade loomise. selle nõuetekohane täitmine ja kohaldamine on äärmiselt oluline, eriti praegustes rasketes majandusoludes. suur tänu, proua volinik ja sellega lõpetame selle arutelu ja tuleme järgmise suulise küsimuse juurde, milleks on teadustegevuse ühine kavandamine võitluseks neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alžeimeri tõve vastu. ja meie raportööriks on härra Herbert Roil, aga ta jääb natukene hiljaks